küsimus on ka liikmesriigide äh, kohustuse infrastruktuuride parema haldamise kohta tulevikus ning äh, samuti ei tohiks unustada, et äh, streigiõigus on oluline, mida, mille osas tuleks otsustada liikmesriikides tegu on olulise sektoriga ja äh, oluline on äh, saavutada äh, ühtne Euroopa raudteeala. nüüd järgmisena saab sõna Raumen, Ramon Tremose Balcelj. suur tänu teile, härra president